kolleegid, palun istuge oma kohtadele. Of... annan teile aega paar minutit, senikaua kui teen sissejuhatuse, tutvustan meie voliniku kandidaati annan ajakirjanikele siis paar minutit võimaluse pilte teha, aga siis palun neil siit saalist lahkuda palun neil minna kuhugi mujale. tere õhtust kõigile. kõigepealt tahaksin tervitada volinikukandidaati Margaret Vestageri meie majandus- ja rahandusasjade komisjonis. tegemist on juba kolmanda kuulamisega, mida meie komisjon läbi viib meist on saanud omamoodi kuulamiste masin, aga tegemist on väga olulise kuulamisega Äh, väga olulise osaga sellest, et panna kokku volinike kolleegium ja me hindame siis kandidaate, nende pädevuse, Euroopale pühendumuse ja ise sõltumatuse alusel, samuti hindame nende teadmisi nende pädevusalasse kuuluvatest asjadest, hindame nende suhtlusotkust ja poliitilisi prioriteete projektidest ja samuti sellest, kuivõrd nad panustavad komisjoni tegevuskavva. Te teate juba meie reegleid. volinikukandidaat saab sissejuhatavaks sõnavõtuks sõna siis kuskil viieteistkümneks minutiks maksimaalselt seejärel on võimalik esitada nelikümmend viis küsimust, millele järgnevad ka vastused, üks minut küsimuse jaoks, kaks minutit vastuse jaoks ning esimesena esitavad küsimusi siis äh, fraktsioonide esindajad ja samuti sõlt-, fraktsioonide kuuluvuseta saadikute esindajad. nagu tavaliselt paluksin kõigil kõnelejatel kinni pidada etteantud kõneajast. üks minut küsimuse kohta ja kaks minutit siis vastuseks. tõlge on olemas kahekümne kolmes keeles ning ma paluksin kõnelejaid, et nad ei kõneleks liiga kiiresti selleks, et tagada tõlke kvaliteet ning samuti tahaksin teile teatada, et seda arutelu kantakse üle parlamendi veebilehel. enne kui annan sõna volinikukandidaadile, tahaksin meelde tuletada, et meie komisjoni jaoks on konkurentsikultuuri edendamine Euroopas ja kogu maailmas väga oluline eesmärk ning äh, sõlt-, äh, ja kuigi komisjonil on selles valdkonnas ainupädevus, eh, soovime tihedamat koostööd Euroopa Komisjoniga, nii et me saaksime kontrollida konkurentsipoliitikat kooskõlas teiste turuintegratsiooni ja majandusmäärustega ning eh, tahaksime eh, arendada ka siis muid koosotsustamise valdkondi, mis tuginevad heale koostööle, mis meil näiteks on äh, kahjutasude valdkonnas. meie jaoks on väga olulised valdkonnad finantsteenused ja uued teenused. me leiame, et need saavad anda olulise kasvu majanduskasvu ja tööhõivesse Euroopas ja aitavad muuta Euroopa Liitu ka konkurentsivõimelisemaks maailmareedil. uus komisjon peab tegelema ka äh, riigiabiga, pangandussektoriga ning uute õigusaktidega, mis viimastel kuudel on vastu võetud, äh, sealhulgas siis ka ühtne kriiside lahendamise mehhanism ja nüüd annaksin sõna siis volinikukandidaadile äh, proua Vestagerile oma sissejuhatavaks sõnavõtuks. Margaret, teil on sõna